komisjonid on otsustanud äh, äh, vastavalt kodukorrale kuuskümmend üheksa C lõige üks kodukorrast algatada institutsioonide vahelised läbirääkimised, need äh, dokumendid, mis puudutavad neid mandaate, on kättesaadavad parlamendi koduleheküljel ja pealkirjad avalikustatakse selle istungi